head kolleegid vähem kui kaks nädalat tagasi väljendasime täiskogu istungil oma muret murettekitava olukorra üle süürias süürlased kannatavad selle olukorra all